Ähm, vastav deklaratsioon avaldatakse ka koos kõikide allkirjastajate äh, nimedega äh, meie protokollis. järgmiseks äh, päevakorraks punktiks on Euroopa Ülemkogu ja Ülemkogu järeldused. see leidis aset seitsmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kümme ja ma tervitan meie hulgas Euroopa Nõukogu presidenti ja samuti Euroopa Komisjoni presidenti. suur tänu, et olete tulnud siia meiega kohtuma, me alustame kohe aruteluga. enne seda aga saab sõna härra Herman van Rompuy, palun. The... austatud Euroopa Parlamendi president, austatud Euroopa Komisjoni president, kallid kolleegid seekordne ülemkogu ko-, kokkusaamine oli esimene selline, mida ma presidendina juhtisin, mis ei olnud äh, erakorraline. tegemist oli tavapärase koosolekuga ja need otsused, mis langetati, olid olulise tähtsusega mitte ainult selleks, et toime tulla majanduskriisiga, vaid mõeldi ka selle peale, kuidas äh, parandada Euroopa pikaajalist ähm, majanduslikku tootlikkust ja tegevust. me oleme hiljuti näidanud üles tugevat poliitilist äh, tahet selleks, et äh, tagada euro stabiilsus. mul on väga hea märkida, et äh, et me oleme saanud kokku selleks, et töötada välja uus Euroopa strateegia, tagamaks töökohti ja majanduskasvu, sealhulgas siis ka strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend võttes aluseks komisjoni töö ning äh, vastavate valdkondade nõukogu tööd, äh, kiitsime heaks viis peaeesmärki, millega te kindlasti olete kursis ja mida meie peame äärmiselt oluliseks selleks, et tagada Euroopa majanduskasv. see on väga oluline, kui me tahame säilitada euroopalikku elustiili vananeva elanikkonna taustal ja kui me tahame jääda jätkuvalt tegijaks maailma areenil. ma tean, et äh, siin kojas mõned äh, ja ka mujal inimesed on väljendanud kahtlusi selle kohta, et kas äh, strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend suudab anda paremaid tulemusi kui varasem Lissaboni strateegia, mille kohta kehtib üldine arvamus, et see oli ebapiisav. ma olen täiesti veendunud, et see suudab seda teha me oleme meelega otsustanud keskenduda väiksemale arvule eesmärkidele, selle asemel, et meil on terve rida väga erinevaid eesmärke, mida me ei jõudnud täita Lissaboni strateegia raames. me oleme pööranud tähelepanu sotsiaalsele keskkonna ja haridusmõõtmele, millele kutsus üles meid tähelepanu pöörama ka Euroopa Parlament me eh, keskendume nendele eesmärkidele ja eh, toimub iga-aastane ülevaade eesmärkide saavutamise kohta. eesmärgid eh, jagatakse ära ka riikide lõikes, mitte ainult Euroopa lõikes. ja me koostame vastavad mõõdikud selleks, et kõikide tegevust hinnata. me tahame, et meie liikmesriigid võtaksid endale vastutuse selle protsessi eest, et nad ei peaks seda strateegiat midagi selliseks, mis on vastu võetud lihtsalt Euroopas ja mida nemad oma riigis võivad ignoreerida. see peab olema strateegia, mis on üks osa nende enda riiklikust strateegiast. ja ma tõesti väga loodan, et Euroopa Liit, et Euroopa Parlament avaldab omapoolset survet selleks, et ellu rakendada strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend. see on väga oluline mm, ka e, selles osas, kuidas me hindame ja näeme meie Euroopa Liidu olukorda. E, möödunud nädalal esinesin, mm, esinesite ka teie parlamendi president ülemkogu ees ja pöörasite tähelepanu sellele, et parlament toetab strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend. see oli väga teretulnud, siiski ma tean, et siin kojas ja ka mujal on inimesi, kes on väljendanud muret meetodi osas, mis on valitud selleks, et strateegia ellu rakendada. kas on nii, nagu mõned on öelnud, et, et see on liigselt valitsustevaheline töömeetod? ma tahaksin märkida, et selleks, et parandada Euroopa majanduslikku toimetulekut, on vaja kasutada väga erinevaid instrumente. mõned kuuluvad nendest Euroopa pädevusse, teised siseriikide pädevusse. Euroopa tasandil me saame ja kavatsemegi eh, võtta vastu ühise seadusandluse, mis reguleeriks meie ühisturgu, finantsteenuseid, konkurentsipoliitikat, kaubandust, tarbijakaitset ja ka muidki teemasid me võime ära kasutada ka Euroopa Liidu eelarvelisi vahendist, e, eriti ju struktuurifondide ja teadusuuringute programme. E, siin on muidugi kesksel kohal komisjoni roll, aga meie majandusliku e, tegevusnäitajate põhiaspektid jäävad siiski liikmesriikide pädevusse, sealhulgas ka haridusküsimused seega me peame mobiliseerima kõik, absoluutselt kõik tasandid selleks, et ühiseid eesmärke saavutada. vastavalt asutamislepingu artiklile sada kakskümmend üks peavad liikmesriigid oma majanduspoliitikat selliseks poliitikaks, mis on ühistes huvides ja mida tuleb koordineerida nõukoguga. ja see koordineerimine on võetud aluseks ka ülemkogu järeldustes ja see hõlmab kõiki institutsioone, sealhulgas ka, ka komisjoni ja parlamenti. Ehm, me kavatseme seda koordineerimist parandada kõikides valdkondades ja seda kas või sellises valdkonnas nagu pangandusalane seadusandlus. nii koordineerimine kui ühised tegevused Euroopa Liidu tasandil on vajalikud. ülemkogu eesmärgiks oli tuua kokku nii liikmesriikide valitsuste juhid kui ka komisjoni presidendi, selleks et anda suuniseid ja poliitilisi juhendeid nende elementide saavutamiseks. Need, kes äh, püüavad liikmesriike üksteise vastu üles ässitada, teevad kahju Euroopa Liidule tervikuna. Ehm, ehm, on liiga lihtsustatud öelda, et et, et ülemkogu on lihtsalt eh, lihtsustatud valitsustevahelise töö vorm. nüüd on ülemkogus saanud Euroopa Liidu institutsioon, see töötab Euroopa Liidu hoolikalt tasakaalus eh, ülesehituse raames, sellel on oma president ja, eh, ja president on selline isik, kes samaaegselt ei juhi ühegi liikmesriigi valitsust ja ei tasu arvata, et liikmesriikide valitsusjuhid ei oleks suutelised nägema laiemat pilti ja tegutsema Euroopa Liidu laiemates huvides. tulles tagasi nüüd eelmise nädala koosoleku juurde, võin öelda, et ülemkogu võttis vastu ka otsuse, mis minu arvates on täpselt sama tähtis kui strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend. nimelt otsus luua tulemustabel ja järelevalvesüsteem selleks, et paremini hinnata konkurentsivõime arenguid ja tasakaalustamatust, selleks et me suudaksime nii kiiresti kui võimalik ohtlikud tendentsid leida. selline tasakaalustamatus on jäänud äh, varem märkamata ja kuna vastavad indikaatorid ei olnud defineeritud Maastrichti kriteeriumite raames siiski praeguses olukorras eh, need probleemid, millega seisavad silmitsi paljud liikmesriigid, on just sellise tasakaalustamatuse eh, tulemus. euro oli nagu oma edu ohver. Eh, me oleme ära unustanud, et ühisvaluuta nõuab ka konvergentsi ja reforme, mida tuleb nüüd läbi viia. mis puudutab finantssektorit, siis meie prioriteediks on luua usaldusväärne hästi toimiv pangandussüsteem. me oleme kutsunud üles Euroopa Parlamendi ja ECOFIN-i nõukogu kiiresti võtma vastu seadusandlikke ettepanekuid selleks, et luua Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja kolm järelevalveasutust, et need hakkaksid tööle kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses. Teie panus, Euroopa Parlamendi valus, panus on siin äh, ääretult tähtis ja ka teie vastutus on siin suur leppisime kokku, et pankade stressitesti tulemused avaldatakse hiljemalt juuli teisel poolel. palusime komisjonil kiiresti esitada omapoolsed ettepanekud eh, väärtpaberite katteta eelmüügi kohta ja krediiriski ülekandetehingute kohta. lepiti kokku ka sisse viia eh, finantseerimisasutuste maksusüsteem ja arutada koos G kahekümne partneritega võimalust maksustada ka eh, globaalselt eh, finantstehingud. tõepoolest, me leppisime kokku ühispositsioonis ka veel terves reas muudes küsimustes, millega hakkab tegelema G kahekümne tippkohtumine Torontos, kus Euroopa Liitu esindavad härra Barroso ja ka mina ise. me kinnitasime üles Euroopa Liidu seisukoha, saavutamaks aastatuhande arengueesmärgid Mm, ja arenguabi eesmärgid aastaks kaks tuhat viisteist, vaatamata majanduskriisile ja me näitasime üles ka soovi liikuda edasi kliimamuutuste vastases võitluses. otsustasime äh, alustada liitu-, liik-, liitumisläbirääkimisi Islandiga ja tervitasime Eesti liitumist Eurotsooniga. mõlemad need olid selgeks märgiks selle kohta, et Euroopa Liidul on tõesti tulevikku võtsime vastu ka deklaratsiooni Iraani küsimuses, kus me rõhutasime oma tugevat ja sügavat muret selle tuumaprogrammi osas ja palusime Välisasjade Nõukogul järgmisel koosolekul äh, võtta vastu meetmeid selleks, et ellu rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonid ja välja töötada täiendavad meetmed sellega me näitasime, et ülemkogu suudab tegeleda ja võtta vastu seisukoha ühes kõige tundlikumas küsimuses, millega me maailma poliitikas tänasel päeval silma, silmitsi seisame. koosoleku teisel poolel me rääkisime majandusvalitsemisest ja majanduspoliitika suuremast koordineerimisest selle tegevuse ja selle tööga on tegelenud minu rakkerühm ja hiljemalt oktoobris peab rakkerühm oma töö lõpule viima ja tutvustama äh, selle tulemusi. ja ma olen täiesti kindel, et me täielikult integreerime oma töösse ka Euroopa Parlamendi panuse. ülemkogu tervitas minu eduarennet ja leppis kokku esimeses äh, suundumuste komplektis, jõudi kokkuleppele, et me peame parandama stabiilsuse kasvupakti nii preventiivset kui korrektiivset poolt. me peame läbi vaatama eh, pakti ette nähtud sanktsioonid, et need oleks tõesti tõhusad ja sidusad. Euroopa Komisjon on käinud välja mõtte luua Euroopa semester, mille alusel liikmesriigid esindavad oma stabiilsuse konvergentsiprogrammid juba iga aasta kevadeks, mis võimaldab meil hinnata aluseks võetud eeldusi ja arengusuundi, loomulikult võttes arvesse siseriiklikud eelarvemenetlused. siinkohal tahaksin rõhutada seda, et mitte kunagi ei ole tehtud ettepanekut selles osas, et riikide rahandusministrid peaksid oma riigieelarve esitama komisjonile heakskiiduks, enne kui nad on selle esitanud oma rahvusparlamentidele. mitte keegi ei kinnitaks sellist parlamentaarse pädevuse rikkumise mõtet. rakkerühma töö ei ole lõppenud kõik ideed komisjonilt, loomulikult Keskpangalt, parlamendilt ja eh, liikmesriikidelt, kellelt on tulnud juba umbes kaksteist kirjalikku eh, seisukohavõttu, neid arutatakse edasi. mõned ideed võib-olla nõuavad aluslepingute muutmist, aga kuna aluslepingute muutmise menetlus on väga pikk ja kohmakas, siis meie prioriteediks on sellised ettepanekud, mida on võimalik kiiremini ja kergemini ellu rakendada me ei peaks looma uusi institutsioone eh, majanduse valitsemise tagamiseks, vaid me peame paremini ära kasutama juba olemasolevad institutsioonid ja mm, eh, kindlasti on olukordi, kus konkreetseid otsuseid tuleb langetada Eurotsooni riikide vahel ja, ja me oleme juba Eurotsooni riigid kaks korda selleks kokku kutsunud, siis eh, ka see saab üheks tasandiks olema tulevikus kus langetatakse majandust puudutavaid otsuseid. me oleme majanduslikult sõltumatud ja me e, ju jagame vastutust maailma suurima ühisturu eest. ja seetõttu tuleb e, põhiotsused langetada meie liidu institutsionaalsete struktuuride menetluste raames. E, loomulikult kooskõlas asutamislepinguga, kavatseb ülemkogu täita oma rolli selleks, et seada Euroopa Liidule poliitilised suunised ja prioriteedid, sealhulgas ka majandusstrateegia ja juhtimise osas. kallid parlamendiliikmed, Euroopa ees seisvad majanduslikud väljakutsed on tohutult suured. me olime vaid paar nädalat tagasi hävingu veerel ja me ei ole tegelikult veel pääsenud meil oli õigus, kui me nägime ette fiskaalstiimulit äh, majanduslanguse kõige sügavamas faasis, aga nüüd meil tuleb vaadata, et meie fiskaalpuudujäägid ja kogunenud võlatasemed ei muutuks äh, selliseks, mis ei ole enam jätkusuutlikud. liikmesriigid peavad leidma võimalusi selleks, et vähendada oma eelarve puudujääki, selleks, et tagada usaldusväärsus majandusse, mis stimuleeriks nii tarbimist kui investeeringuid. kui ei suudeta eh, mitte jätkusuutliku eelarvepuudujääki parandada, siis eh, see toob kaasa eh, väga pikaajalise negatiivse mõju majandusele. meetmed on loomulikult erinevates liikmesriikides erinevad ja võtavad arvesse konkreetse olukorra liikmesriigis aga eh, oluline on see, et liigutakse jätkusuutlikkuse suunas. eeldusel, et me tõesti tõsiselt tegeleme asjaga, olen ma täiesti veendunud, et Euroopa suudab selle probleemi lahendada. ma leian, et ülemkogu astus olulise sammu edasi selles suunas, et saada üle kriisist, majanduskriisist, rahanduskriisist millest sai äh, ka peaaegu eelarve ja rahanduskriis. Ähm, me püüame õppida vigadest ja korrigeerida vead aste astmelt ja ma olen veendunud, et me seda ka suudame, aitäh. Äh, suur tänu äh, Euroopa Ülemkogu presidendile ja nüüd ma annan sõna härra Barrosole, kes on komisjoni president Ehm, lugupeetud parlamendi president, ehm, ülemkogu president, lugupeetud parlamendiliikmed. ainult nädal aega tagasi saime me kokku ehm, Strasbourgis, arutasime juuni ülemkogu ettevalmistamist ja ma ütlesin selles kojas, et praeguste majandusprobleemide valguses on kõige olulisem kasv tuleb ära kasutada fiskaalset konsolideerimist, struktuurireforme ja et see juhtuda saaks, on meil vaja edasi minna ühe korraga mitmes suunas. meil on vaja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, me peame töötama Euroopa finantsturgude regulatsiooni kallal ja tõepoolest me oleme välja tulnud eh, väga ambitsioonikate meetmetega majanduse juhtimise vallas ning eh, meil on olemas väga tugev üle-euroopaline positsioon. E, e, nüüd te näete, mis juhtus Euroopa Ülemkogus möödunud nädalal, millised järeldused vastu võeti. Euroopa Ülemkogu e, tegi väga tõsiseid sisulisi, sisulised järeldused. me käsitlesime strateegilist orientatsiooni, me vaatasime oma tulevikuvisiooni me läksime kaugemale eh, sellest, et me oleksime rääkinud lihtsalt liikmesriikide probleemidest, aga me praegu oli tegemist tõepoolest euroopaliku lähenemisega. kõigepealt puudutas see majanduse juhtimist ning eh, kahtlemata ka eh, selles osas mindi edasi, mis puudutab Euroopa kasvu ja töökohtade loomise strateegiat. kõigepealt Mm, on täiesti selge majanduse juhtimise vallas, et eh, eh, need ideed, millega koma, komisjon tuli välja oma eh, teatises olid väga teretulnud, siin räägiti finantssüsteemist Eh, räägiti sellest, et on vaja kinni pidada stabiilsus- ja kasvupaktist, et ei tekiks tulevikus enam probleeme ja kui probleemid tekivad, siis tuleb need ka otsemaid korrigeerida. tuleb täita eh, aluslepingutest tulenevaid kohustusi ning peab olema piisav järelevalve, et oleks võimalik nii makroökonoomilisi kui tasakaalustamatust eh, siseturul korrigeerida äärmiselt oluline on eelarve eh, perspektiiv ning meil on praegu Euroopa Liidus eh, ühine arusaamine, et tõepoolest niimoodi tulebki edasi minna eh, rakkerühm, mille juhiks on Euroopa Liidu Nõukogu president Eh, tuli välja oluliste ideedega ning järgmisel nädalal jõuavad teie ette täiesti konkreetsed ettepanekud. septembri lõpus eh, tuleb välja oma ettepanekutega komisjon, meil on vaja kiiresti töötada, sest eh, aega ei ole palju. teine väga oluline kokkulepe saavutati finantsteenuste osas me teame, kuivõrd oluline on, et oleks õige regulatiivne raamistik, et oleksid äh, paigas äh, normaalsed finantsteenused selleks, et äh, inimestel oleks kindlustunne tuleviku pingete eest nii nagu mm, möödunud nädalal me, ma pöördusin valitsusjuhtide poole, pöördun ma ka teie poole et eh, tõepoolest enne suve eh, vaheaja algust saaks vastu võtta eh, finantsregulatsioonid, sellepärast et siis me oleme valmis järgmiseks aastaks. ma mm, nägin, et ülemkogu otsustas vastavalt meie teise juuni eh, teadisele ka tegutseda. Need ettepanekud, mis seal eh, esitati, eh, suurendavad komisjoni rolli ning ma tõepoolest loodan, et parlament on samamoodi valmis koostöö vaimus selle tööga edasi minema Euroopa Ülemkogus oli oluline, et lepiti kokku just pankade stressitesti osas sest kui pank pangalt on teada, eh, kuidas, milline on nende olukord, siis eh, see eh, suurendab usaldusväärsust ja väldib spekulatsiooni turul. me näeme siis, millised on probleemid ning kuidas konkreetsete probleemidega saab ka tegeleda. nii nagu ma ütlesin, ülemkogul olime me, on komisjon valmis vaatama, kuidas reegleid rakendatakse ja kui vaja, siis me ka sekkume meie tegevuse keskseks jooneks võib-olla isegi kõige olulisem järeldus sellelt Euroopa Ülemkogust oli e- Euroopa e, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. selles e, nähakse Euroopa strateegiat, mis kõikehõlmavalt ja jätkusuutlikult tagab kasvu ja töökohtade loomise. ma olen täiesti kindel, et ma ei olnud kindel, et me jõuame nii kiiresti kokkuleppele, aga kui me ikkagi kokkuleppele jõudsime, kui me suutsime kokku leppida eesmärkides ka vaesuse vastu võitlemise osas, eh, siis on see väga hea. oli väga hea, et liikmesriigid otsustasid, et eh, nad jagavad omavahel neid tegevusi, mis põhimõtteliselt kuuluvad liikmesriikide kompetentsi eh, ja see on väga hea kahe, kakskümmend seitse e, valitsuspead ja riigijuhti võtsid vastu järeldused, mis on väga kaugeleulatuvad. E, see näitab, et e, juhitakse Euroopa Liitu ning ei ole mitte mingisugust vastuolu oluliste ülesannete osas vastutuse jagamisel mm, teie parlament oli väga oluline, et me niisuguse kokkuleppeni jõudsime. ma tahan tänada teid, ma tahan tänada eh, parlamendi presidenti, sellepärast et eh, ülemkogu alguses ütles ta kohe, kuivõrd oluline on jõud ta ühele meelele nendes eh, küsimustes. ma tahan tõepoolest teid tänada, ma tahan tänada seda parlamenti, et me eh, niimoodi töötasime ja ma loodan, et me töötame samamoodi ka edasi, sellepärast et eh, töö ei ole kaugeltki veel lõppenud, meil on vaja mõelda rakenduse peale, kuidas üldse strateegia ellu viia aga nüüd, e, kuidas me peaksime strateegiat tööle panema, kuidas me saame hõlmata e, kõiki maid, kõiki e, meie ühiskonna osi oluline on see, et see strateegia kuuluks meie liikmesriikidele, seda ei tohi vaadata kui mingit strateegiat, mis tuleb Brüsselist või Strasbourgist. kui tegemist on tõepoolest õige strateegiaga, siis eh, see peab kuuluma liikmesriikidele selleks, et ühiskond saaks eh, paremaks muutuda. väga oluline on Euroopa aspekt selle strateegia juures, selle alusel koostatakse riiklikud programmid selle parlamendi tööst sõltub täpselt samamoodi selle strateegia edukus. oluline selle juures on kodanikuühiskond, on liikmesriikide parlamendid, aga sotsiaalpartnereid ei tohi samamoodi unustada, sest tegemist on tõepoolest ühise tööga. E, niisugune ühisstrateegia e, on võimalik ainult siis, kui meil on e, ühised platvormid ühiskiri, mille eh, saatis härra Rompoi ja ma ise eh, G kahekümne kolleegidele toovad välja Euroopa Liidu eh, prioriteedid ja see on esimest korda, kui Euroopa Liit tuleb välja ühispositsiooniga oma prioriteetide osas, milline on meie üleüldine tegevuskava meil on väga palju tegevusi plaanis, meil on paika pandud täpne ajakava ja eh, mõned eh, nendest, eh, mõned nendest teemadest on üsna vastuolulised. näiteks ütleme pankade maksustamine, finantsteenuste finantsteenuste maksustamine ja nüüd me oleme jõudnud Euroopa tasemel ühele meelele Eh, see ülemkogu näitas, kuivõrd tõhusalt suudab Euroopa Liit tegutseda, kui ta ennast kokku võtab. Eh, me ei peaks kiirustama, hakkama looma uusi struktuure, uusi mehhanisme ja nii edasi. me peaksime tegelikult usaldama neid institutsioone, mis meil on, loomulikult toetama neid ja uskuma nende võimesse eh, töötada, nii nagu seda tehti möödunud nädalal. lugupeetud parlamendisaadikud, enne kui ma lõpetan eh,, tahaksin ma pöörduda mm, eh, eh parlamendi poole, komisjoni po-, nõukogu poole ja kõrge esindaja poole, et nii hästi on töötatud välisteenistuse loomiseks Käti eh, Ashton on tulnud välja ettepanekutega eh, selle loomiseks ning töötades käsikäes kõikide institutsioonidega eh, on tehtud märkimisväärset progressi ja ma kinnitan teile, et Euroopa välisteenistus Eh, saab valmis ja hakkab tööle niipea kui võimalik. see oli üks olulisi uuendusi, mille, mille me tõime sisse Lissaboni lepinguga ja nüüd eh, me loodame, et see hakkab eh, nii kiiresti töötama kui võimalik ja annab meile niisugusi tulemusi, nagu meilt ootavad Euroopa kodanikud ja aitab Euroopa Nõukogul ellu viia Euroopa projekti. suur tänu suur tänu, eh, härra komisjoni president ning nüüd eh, siis fraktsioonide nimel kõigepealt eh, härra Koop, Rahvapartei nimel. E suur tänu. rahvaparteil on väga hea meel, et Euroopa Ülemkogu sai tõesti selliseid olulisi edusamme saavutada, eriti mis puudutab Euroopa majandus- juhtimist ja ka ühenduse pingutusi G20 raames. me peame tööle asuma ja me peame oma tööle ja tegevusele ka tõsisema aluse looma. eelarvete puudujääke, puudujääkidega tuleb tegeleda selleks, et võita tagasi ka meie kodanike usaldus. parlament toetab majanduskasvu ja stabiilsuspakti ennetava osa tugevdamist, kuid äh, äh, peab veel vaatama, kuidas rakkerühm on täpselt selle rakendamise osa välja töötanud. ainult äh, riikidevaheline strateegia meid kriisist välja ei aita. oluline on see, et see integreeritaks ka valitsustevahelisse struktuuri. siin on äärmiselt oluline Euroopa Komisjoni tugevam roll härra äh, komisjoni president Barroso, see on äärmiselt positiivne, et te soovite siin äh, veel meetmeid võtta. Euroopa Komisjon äh, peab tõesti olema Euroopa majanduse juhtimise asutuseks. siia juurde kuulub ka see, et peaksite nüüd tõesti väga ambitsioonikalt oma algatusõigust äh, kasutama, eriti mis puudutab ka konkurentsivõime tugevdamist, see on äh, see ala, äh, mida me soovime ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiaga saavutada. me soovime tugevdada oma ettevõtteid, see on meie majanduse kasvu keskmes aga ma sooviksin ka rääkida sellest, kuidas ähm, liikmesriike hinnatakse, nende tulemusi hinnatakse. mina kutsuksin üles, et siin tehakse äh, konkreetsemaid ettepanekuid rakkerühma poolt, sellepärast et kui see ei õnnestu, siis me sattume siiski ohtu, et me lõpet-, äh, lõpeme lõpuks, äh, lõpetame samamoodi nagu Lissaboni strateegia raames, mis oli ju läbikukkumine me peame rohkema tööhõive ja öö, töökohtade eest hoolitsema Te peate varsti ka otsuse vastu võtma finantspaketi osas. Te teate, et probleem ei ole mitte parlamendis, vaid nõukogu juures. nõukogu ei ole veel valmis La äh, Rosieri raportit ka tõesti äh, sellele seadusandlikku vormi andma. Hispaania eesistujariigina on küll teinud äh, palju edusamme, kuid te peaksite rohkem ähm, üles kutsuma nõukogu siin konkreetseid äh, meetmeid võtma selleks, et me tõesti tähtajaks jaanuari lõpuks äh, sellega hakkama saaksime. suur tänu. ja nüüd proua Ulfskog sotsialistide demokraatide nimel. Eh, palju tänu, president neliteist tuhat naftat barrelit naftat jookseb iga päev Mehhiko lahte ja tegelikult see, mida me oleme näinud, on täielik häving ja katastroof. Põhja-Euroopas on inimesi, kes näevad seda, et naftat hakatakse transportima Nord Streami kaudu. Te ju teate, kuivõrd haavatavad me oleme ja keegi meist ei ela isoleeritud saarel, me oleme kõik omavahel seotud, kogu maailm on omavahel lõimunud ja põimunud ja seetõttu me peame tõesti suurt tähelepanu hakkama pöörama sellele, et minna üle taastuvatele energiaallikatele. me peame vaatama ter-, ühiskonda tervikuna Äh, me oleme küll vastu võtnud erinevaid resolutsioone, aga ära tehtud on väga vähe. me peame tõesti keskenduma nendele teema, teemadele just ka majanduskriisi perspektiivis. me ei, ei saa lahendada majanduskriisi, kui me ei tegele oma keskkonnaalase haavatavusega ja see on üks osa ka finantsturgudest, kes reageerivad ja nii on see olnud aastakümneid seega erinevad inimesed, kes kuuluvad erinevatesse fraktsioonidesse, arvasid, et on väga hea, et turul on selline võim, aga nüüd lõppkokkuvõttes on tõesti kätte jõudnud aeg astuda samme, langetada vastavaid otsuseid, nüüd kus me reguleerime ka finantsturgusid. see on tohutu tähtsusega, kui vaadata kas või mis on toimunud erinevates liikmesriikides, kus on ähm, räägitud sellest, et kontrollimata turujõud on toonud kaasa tohutuid probleeme ja see haavatavus tuleb kõik tagasi, juhul kui me ei tegele sellega juba finantsjärelevalve süsteemi ülesehitamisel. Need suured avaliku sektori kulutuste kärped tähendavad seda, et me seame ohtu majanduse taastumise. ja seda kõik kriisi tõttu, kriisist võib saada pikk pikk majanduslanguse periood. ja see on see oht, mis, millega me silmitsi seisame liikmesriikides. sellega me kahjustame veelgi seda, mida me oleme tahtnud päästa. kuulasin suure tähelepanuga härra Rompui kõnet. selles oli väga head sisu, aga samas räägiti väga palju lihtsalt ülesehitusest, aga väga vähe inimestest. siin me räägime sellest, et võidelda keskkonna eest ja ka finantsturgude ülesehitamise eest, aga samas meie tööpuudus järjest kasvab. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel härra Verhofstadt. härra president, ütleksin kõigepealt seda, et äh, tõepoolest liikmesriigid peavad mängima Euroopa Liidus olulist osa, äh, keskset rolli äh, majandusstrateegias ka Eurotsoonis, aga kõige olulisem küsimus tänasel päeval on see, kes seda kõike hakkab kontrollima ja kes siis karistab liikmesriike, kui mõned liikmesriigid ei täida oma endale võetud kohustusi, see on minu arvates keskse tähtsusega küsimus. nõu- no,, kas siis nõukogu, kes koosneb liikmesriikide esindajatest, hakkab ennast ise karastama ka, karistama või peab olema mingisugune sõltumatu institutsioon selle jaoks? minu arvates selles kojas ei ole kedagi, kes arvaks, et liikmesriigid hakkaksid iseennast kasutama, nad pole seda teinud varem, miks peaksid nad seda tegema tulevikus? kallid kolleegid, ma toon teile mõned näited. Lissaboni äh, strateegia kukkus läbi sellepärast, et ei olnud mitte mingisugust äh, sõltumatut liikmesriikide kontrollisüsteemi. nüüd pole enam äh, neid tükke kuidagi kokku panna, aga mis juhtus stabiilsus ja kasvupaktiga? sellepärast, et praegusel hetkel on meil Kreeka strateegia ja Eh, Prantsusmaa ja Saksamaa näiteks, nad lihtsalt võtsid vastu selle strateegia eh, selleks, et liikmesriigid midagi üldse teeksid, peaks olema sõltumatu institutsioon, kes neid kontrollib ja just nimelt Euroopa Parlament on selliseks institutsiooniks. me oleme vastu võtnud kaks eh, resolutsiooni sellel teemal ja kahe päeva eest eh, võttis eh, sõna sellel teemal eh, keskpanga president härra Trichet ja tema analüüs, tema arusaam asjadest oli täpselt samasugune. Trichet isegi nägi ette, et me võiksime luua uue institutsiooni, mina arvan, et seda ei ole loomulikult vaja, aga iga Euroopa institutsioon peab täitma oma rolli liikmesriigid mitte ainult ei pea endale võtma kohustusi strateegia raames, vaid nad peavad selle strateegiaga ellu viima, nad peavad oma kohustused ellu viima ja nendel on vaja selle jaoks kontrolli. sellepärast on meil vaja stabiilsus- ja kasvupakti, meil on vaja Euroopa kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ja just nimelt nendega me töötame järgmistel kuudel. mina ise tahaksin rääkida finantsjärelevalvest milles on probleem? probleem on see, et eh, eh, Euroopa esindajad, Euroopa Liidu esindajad lähevad G kahekümne eh, kohtumisele ja tegelikult nad ei suuda mitte midagi öelda finantsjärelevalve osas. detsembrikuus finantsministrid seda arutasid, aga meie peame saatma omalt poolt sõnumi, finantsministritele, neie peavad tulema, nemad peavad tulema tagasi oma ettepanekute juurde ja nende ettepanekutega minema ka siis G kahekümne kohtumisele. Nemad peavad ütlema, et saab olema Euroopa finantsjärelevalvesüsteem. me ei saa rääkida mitte ainult mingist koordineerimisest järelevalveorganite vahel. Need järelevalveorganid ja see koordineerimine ei toiminud üldse, kui tegemist oli finantskriisiga ja nüüd nad seletavad, et see on väga hea süsteem. meil on vaja e, seda, et Euroopa Liidu Nõukogu e, läheb selles suunas, et nad looksid Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi põhilise nende ettepanekute alusel, mida väljendasid finantsministrid. ja nüüd Äh, roheliste nimel äh, proua Harms. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, härra nõukogu president, sooviksin algs-, alguseks öelda, et äh, ma olin natukene hämmeldunud sellest, et te rõhutasite ähm, seda, et kui normaalne oli eelmisel nädalal toimunud ülemkogu. minu meelest on siin vale meetodi jätkamine, mis aset leidis eelmisel nädalal, ärge äh, üritage meile teha nägu, et me oleme Euroopa koostöö alal saavutanud normaalsuse, kui siin üritatakse ülemkogu raames äh, vältida igasugust vale sõna, et mitte ometigi euro äh, langemisele kaasa aidata. mina arvan, et see peaks olema teie ülesanne siin meile tolmu äh, silma ajada lugupeetud daamid ja härrad, härra Verhofstadt juba ütles, et asjad ei lähe hästi Euroopa majandusjuhtimisega. ja et seda on näha ka mõningatest punktidest, ma sooviksin seda veel kord rõhutada, finantsjuhtimine, finantsjärelevalve, seda Larosieri raportis ka rõhutatakse. härra Van Rompuy, mida teie arvate sellest, et peale aastast arutelu kus meie oleme siin kokkuleppele jõudnud järelevalve osas, nõukogu lihtsalt keeldub, keeldub äh, järelevalve osas äh, ka konkreetseid samme astumas, see on täiesti absurdne. eriti just nüüd, kui me Euroopa tasandil oleme teile andnud sellise tugeva toetuse, siis me ootaksime ikkagi rohkem. me võime jätkata arutelu ähm, ka selle regulatsiooni osas, mida Euroopa Parlament sooviks saavutada, nimelt mis puudutab ähm, finants, osade finantsoodete keelustamist. me võiksime arutada ka riskifondide ja maksuoaaside ähm, arutelusid edasi jätkata ja samuti äh, rääkida pangajuhtide äh, boonuste maksmisest. kõikides finantsturu aruteludes, kas blokeerib komisjon või blokeerib nõukogu need arutelu ja härra Barroso, te tänasite meid, et me oleme teid viimastel nädalatel nii üht, äh, ühiselt toetanud ja aidanud. jah, tõepoolest, see on, seda me oleme teinud. aga kui ma siis vaatan, mis äh, toimub näiteks finantstehingute maksuga, ma tõesti hea meelega sooviksin uskuda, et G kahekümne raames see suudetakse ka läbi suruda. ma tõesti väga loodan seda, ma, mind väga huvitab, mis sellega saab. aga kui te äh, Torontos sellega hakkama ei saa, siis teie vastutava äh, volinikuna, kes on esindanud Euroopa ühisseisukohta ja härra Juncker on seda pidevalt äh, rõhutanud, seda, et teie olete äh, pädev volinik selles osas ja et teie peaksite seega finantstehingute maksu osas tegema kõik selleks, et see vähemalt Eurotsoonis rakenduks ja kui te seda ei tee, kui see teil ei õnnestu, siis te olete ühe ülem, ülemkogu kasutanud lihtsalt selleks, et Euroopa avalikkust ninapidi vedada selle teema küsimuses nii et tegelikult ühise poliitika osas ei ole asjad sugugi nii roosilised nüüd Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend, kui vaadata Hispaaniat või Kreekat, siis meil on vaja ühist äh, poliitikat, mis annab, mis annaks meile äh, strateegia jätkusuutliku majanduskasvu äh, eesmärkide saavutamisega, mis meil praegu on? meil on praegu ilusad, ilusamad sõnad, kui olid Lissaboni strateegias. jätkusuutlik areng, me kuuleme pidevalt neid ilusaid sõnu kuuleme veel ilusamaid sõnu kui Lissaboni strateegia raames, aga meil puudub äh, tegelikult vahendeid ja lõppude lõpuks ka raha. ja mis mind kui äh, Roheliste fraktsiooni liiget eriti äh, muretsema paneb ja mis mulle silma jääb, on see, et endiselt äh, ei räägita ressursside tõhususest, energiatõhususest, ambitsioonikast kliimakaitsest, sellest, et kõigega sellega tuleb arvet, arvestada. Saksamaal ollakse praegu väga õnnelikud selle üle, et autotööstus on päästetud, sellepärast et eh, hiinlased eh, ostavad väga võimsaid masinaid eh, Saksamaalt, kuid see viib naftakatastroofini. mõelgem siin ka Cancuni läbikukkumisele. minu meelest Euroopas ei ole mitte keegi veel aru saanud, mida üldse tähendab jätkusa-, jätkusuutlik areng. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Kirkhope. Uh, austatud esimees, ülemkogu väga õigesti keskendus äh, reformidele, sellele, millega tegeleb ka meie fraktsioon, Euroopa konservatiivid ja reformistid. aga tahaksin mõne sõnaga öelda, rääkida Iraanist. Äh, Iraan on riik, millel on väga äh, pikka ajalugu, kus töötavad väga andekad, innovatiivsed inimesed ja me oleme äh, väga valmis töötama koos Araani inimesega, inimestega selleks, et, et väga äh, teravatest äh, kaasaegsetest probleemidest üle saada. hiljuti kohtusin nende esindajatega selleks, et arutada teemasid, aga tundub, et Iraani valitsejatele ei, ei lähe üldse korda tema rahva püüdlused ja soovid on täiesti jõhkralt jätkatud tuumaprogrammiga. kui nad tõesti tahaksid tuumaenergiat arendada ja kui nad teeksid seda läbipaistvalt ja ausalt, siis ei oleks kellelgi midagi selle vastu, aga sellise programmi salaja läbiviimine tekitab kahtlusi, et asi ei ole puhas, seega me tervitame neid samme, mida ülemkogu astus selleks, et avaldada survet ja kui see ei avalda mõju, siis tuleb välja äh, pakkuda meetmeid selleks, et survestada neid kas või äh, majanduslikult. me tervitame ka strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend, äh, mis väärib keskse kõige olulisema strateegia nimetust komisjoni töödes Äh, tuleb astuda selliseid samme, et tõesti positiivseid äh, tulemusi saavutada, välja äh, töötada lõplikult ühisturg, üle saada ebavajalikest bürokraatlikest tõketest, vähendada ettevõtluse halduskoormust, Äh, suur äh, regulatsioon peab asenduma intelligentse regulatsiooniga või siis lihtsalt ka vähesema regulatsiooniga. nii euro kui kõikide Euroopa Liidu liikmete heaolu nimel tuleb vähendada eelarve puudujääki kõikides liikmesriikides. Ühendkuningriigis oleme ühe, ühinenud teistega, kes äh, on astumas valusaid samme E, eile meie rahandusminister Osborne kuulutas välja sammud, mis on vältimatud selleks, et vähendada eelarve puudujääki ja pikaajalist jätkusuutlikkust selleks, et e, säiluksid investeeringud, e, tööhõive, haridussüsteem ja nii edasi. et säiluks see süsteem, mis tagab meie jõukused ka tulevikus. me tervitame kõiki praktilisi samme, mis astutakse selleks, et toetada eurot. minu koduriik ei ole Eurotsooni liige ja me ka ei ühisele, aga igal juhul eh, me oleme väga selle poolt, et toetada Eurotsooni tugevust. me oleme vastu meetmetele, kus eh, nii-öelda eh, pädevus läheb üle liikmesriikidelt Brüsselile ja ei saa eeldada ka seda, et mitte Eurotsooni riigid maksaksid kinni Eurotsooni kulud. samas me oleme valmis toetama algatusi, mis peavad kinni Äh, asutamislepingust tulenevatest äh, sätetest ja kohustustest. me elame äh, väga muudlikul ajal, meie vabaturu sotsiaalkaitsesüsteem on väga nii-öelda haavatav ähm, ja seetõttu meil on tõesti kätte jõudnud aeg, kus meil on vaja reformida ähm, see vajadus on kiireloomuline selleks, et meie vabaelustul säiluks. me ei saa pimedalt kinni hoida staatus quo'st, mis kindlasti ei vii meid kusagile. suur tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd härra Piski kuue nimel. suur tänu, härra president. Euroopa ülemkogu, mis toimus viimasel äh, neljapäeval, äh, peab võrdlema ne-, need järeldused peavad ennast laskma võrrelda nende väljakutsetega, mis praegu Euroopas seisavad. võtame kas või äh, finantsturu küsimused, kas siin on õiged sammud võetud? millised ettevõt-, milliseid ettepanekuid te teete Euroopa kodanikele ja finantsturgudele selleks, et olukorda stabiliseerida? ülemkogu ütleb, et Äh, kriisi põhjustajad, äh, pangad peavad äh, kulutustes osalema ja ma, ja nemad peavad ka vastutuse endale võtma, ma tõesti tervitan seda Te rääkisite ka finantsturu järelevalvest, ka seda ma tervitan, sellepärast et te rääkisite kõigepealt ka finantstehingute maksust, mille G kakskümmend riigid kindlasti tagasi lükkavad. selline eesmärk paistab olevat täiesti ebarealistlik. nüüd teiseks. Äh, finantstehingute maksu osas ma arvan, et äh, finantsmaailma juhid võtavad seda väga skeptiliselt. ja kas G kakskümmend võtab ka vastava otsuse vastu? nüüd äh, maksu öö, meetmed äh, maksudega patustajate osas, sellega ju tarbijate äh, tarbimist ainult vähendatakse ja sellega peavad meie kodanikud oma äh, püksivööd veelgi pingumale tõmbama. nii et tegelikult kõik jääb sama juurde, see tähendab aga veel uusi säästumeetmeid ja see muudab kaheldavaks ka just vastu võetud Euroopa kakskümmend kakskümmend finantseerimise. samuti, mis puudutab äh, liikmesriikide sissetulekute äh, suurendamist äh, finantstehingute maksude ja muude meetmete kaudu. seda ei ole kritiseeritud, see on minu meelest küll kummaline sotsiaalpoliitika nõrgestamine, pensioniea ülesviimine, töötasude vähendamine, see viib kõik selleni, et sotsiaalsed lõhed suurenevad veelgi ning vaeste hulgad suurenevad. mida teie sellest arvate? suur tänu ja nüüd saab sõna äh, Nigel Farage well,. suur tänu, härra Farrampo, selle kõne eest, te tõepoolest äh, rääkisite meile, kuidas Euroopa Liidus eh, läbi kukuti, te rääkisite, et väga palju on juhtunud, et me oleme astunud tagasi eh, kuristiku kaldalt ja siis te eh, ütlesite, et euro on omaenda edu ohver. ja see kindlasti olete tänapäeva unistaja, teid ju hoiatati algusest peale, et on väga palju maid, kes ei sobi eurotsooni, nad on kogu aeg valetanud, nad on kogu aeg petnud, aga ikkagi see poliitiline projekt iriti kõrvupidi läbi ja praegu eh, te räägite neid samu asju, vaatamata sellele, et teid on hoiatatud. tõepoolest, ma olin üllatunud järgmisel nädalal, kui te ütlesite mulle otse näkku, et tagavaraplan plaani ei ole on niisugused maad nagu Kreeka, Hispaania ja Portugal, nad peavad tõepoolest sellest, ehm, sellest mm, süsteemist välja astuma. kui palju peavad siis teised maad kannatama selle eest, et teie ajate taga mingisugust Euroopa eh, ühisraha unistust? Eh, see on raha, mis lihtsalt ei tööta ja ma tõepoolest ei tea, kui kaua veel sakslased kavatsevad selle kõik kinni maksta. kui keegi selles toas arvab, et te teete seda selle nimel, et olla hea eurooplane, siis mina küsin teie käest, mis, mis side sellel üldse on eh, Euroopaga, mis asi on Euroopa identiteet, Euroopa eh, tugevus on tema eh, on tema erinevuses ja just nimelt euroskeptikud, nii veider kui see ka ei ole, võitlevad õige Euroopa eest. suur tänu ja nüüd äh, härra äh, Madlener äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. aitäh, president kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma olen, mul on väga hea meel Hollandi valimiste tulemuste e, üle, kuna e, üheksa koha asemel oleme me nüüd saanud kakskümmend neli kohta, mis näitab, et e, hollandlased tahavad näha suuremat turvalisust, vähem sisserännet ja ilmselt ka vähem Euroopat. Mm, Euroopa siseturg turg on üks viis, kuidas pumbata raha nõrgematele riikidele, see peab lõppema. niisiis, härra Rompuy saage aru, seda ei ole vaja, me lihtsalt pumpame rikastelt raha välja. me oleks pidanud astuma samme aastaid tagasi, siis kui tuli välja, et kreeklased esitasid valeandmed, valestatistikat, siis oleks pidanud astuma samme ja midagi tegema. vaadake, kes tahavad liit-, liituda Euroopa Liiduga, Albaania, Bosnia, Türgi, te räägite siin Islandist, pankrotti läinud riigist, kes eh, edasi tahab pidada eh, hülgejahti ja kes on eh, petnud Hollandi keskpanka vaadake, mida Kreeka tegi ja te äh, pigistasite silma kinni ja ei teinud mitte midagi ja nüüd te vingute, nüüd te virisete. Te ise ignoreerisite kogu seda petmist ja, ja, ja vaadake, kuidas, mida rahvas sellest arvab. jah, palun ma kuulasin väga tähelepanekut, tähelepanelikult lugupeetud parlamendiliiget ja tuleb välja, et see parlament ei ole parlament e,. igatahes vähemalt sellele viidati, siis ma tahaksin teada, mida me siin teeme. ja mikspärast maksumaksjad maksavad palka teile härra president, ma võin öelda, et see, mida meie siin teeme, on võidelda selliste inimeste vastu nagu teie, meie võitleme raha raiskamise vastu. ja sellepärast meie ka valimised võitles, võitsime ja see ka jätkub tulevikus. E, ja nüüd ma annan sõna Euroopa Ülemkogu presidendile Herman Van Rompuyle, palun sõna teil lugupeetud kolleegid, härra president. nojah, mul ei ole mingit probleemi, kui mind teatud viisil kritiseeritakse, aga mul on eh, probleem, kui räägitakse väga üldistest, eh, üldiselt. kui ma käisin siin teie ees esinemas eh, märtsis või isegi veebruaris, kui me rääkisime nõukogu ettevalmistamises, siis oli mul väga suur kõhklus, eh, kuidas lähevad asjad Kreekaga, kas üldse Kreekat toetatakse, kas Kreeka suudab rakendada vajalikke meetmeid selleks, et korrigeerida seda, mis nad vanasti valesti tegid. ja siis läks mõni nädal mööda ja siis meil oli olemas sada kümme miljardit eurot ja meil oli olemas ka plaan. ja Kreeka eh, parandas oma, eh, muutis oma eh, SKT kümne protsendi võrra selleks, et kriteeriumitele vastata. meie panime kokku ka potentsiaalse plaani päästmaks problemaatilisi maid seitsesada viiskümmend miljardit ähm, eurot äh, see suur os osas see raha tuli Euroopa Liidu liikmesriikidest ja inimesed lihtsalt ei uskunud, et niimoodi võib minna. Äh, aga äh, Vahemere maades on hoopis teistsugune kultuur öeldi, et nad ei tee nagunii mitte midagi. aga kui ma vaatan, mida inimesed siiski on teinud eh, ja millistes tingimustes. aga kui ma vaatan, mis on juhtunud, sellepärast et paljud lootsid, et kõik see värk läbi kukub, siis mul on väga hea meel, kui ma näen eh, edusamme rääkides kliimamuutustest, siis Euroopa Liidul on kõige ambitsioonikam plaan terves ilmas e, ja on olemas ka õiguslik alus e, kahe tuhande kahekümnenda mm, aasta e, eesmärkidele ja praegu siin öeldakse mulle, et me ei tee mitte midagi, igatahes minul on küll seda raske taluda. ma ei taha üldse öelda, et me peaksime olema mingisugused pimedad optimistid aga mulle tundub, et kõik sa-, edusammud, mida me saavutame, on teie jaoks liiga väikesed ja on saavutatud liiga hilja. ei, ei ole nii. me läheme edasi väikeste sammudega. no räägitakse siin paremast juhtimisest ja kahtlemata euro on aidanud meid finantskriisi ajal üsna palju ma lihtsalt ei kujuta ette, mis oleks olnud finantskriisi tulemus, kui meil ei oleks olnud ühtset raha, mis hõlmab kolmesada viitekümmet miljonit inimest. ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas siis oleksid läinud, ma, asi läinud, ma lihtsalt ei kujuta ette, milline oleks olnud ebastabiilsus kui meil ei oleks olnud eh, eurot, me oleksime olnud täpselt tagasi kolmekümnendates aastates, me oleksime jõudnud põhja nii kiiresti, kus eh, oleks hakanud kehtima eh, naabrile noa selga löömise poliitika loomulikult meil olid Eurotsoonis erinevad arvamused, me vaidlesime asjade üle Äh, kes siis viimase, möödunud sajandi viimase kümne aasta jooksul oskas ette näha seda, mis toimuma hakkab, ei osanud mina, ei osanud keegi teist äh, loomulikult on probleeme, on probleeme konkurentsivõimega, on konkreetne maks-, on probleeme maksetega ja me ei suutnud äh, tol ajal eriti palju midagi ära teha, me tegime seda praegu ja e, väga hea, et me seda suutsime, sest see tagab euro e, stabiilsuse, see teeb meie majanduspoliitika üksteisele lähemal olevaks, sest see on niisugune poliitika, lähenemispoliitika, mida me ellu viima, viime. E, daamid ja härrad, ma arvan, et on väga palju argumente, mida me võiksime välja tuua teie ütlete, et meil on vaja sanktsioone, aga tegelikult valitsused ei, ei karda sanktsioone. meie praegu rakkerühmas vaatame, millised oleksid tõelised sanktsioonid, mitte mingid korrektiivsed meetmed nende eest, kes ületavad defitsiidi kolme protsendi määri, määra. me peame rääkima ka preventiivsetest sanktsioonidest nii et inimesed, kes ei pea kinni pikaajalistest plaanidest, kelle eh, riigivõlg on liiga suur, kes ei lähe õiges suunas, eh, meil peab olema midagi nende jaoks, et me saaksime nad uuesti õigele teele panna ja praegusel hetkel alusleping seda võima-, võimaldab. me eh, võime praegusel hetkel rakendada ka sanktsioone, mis lähevad kaugemale stabiilsus- ja kasvupaktis. me võime Äh, sundida neid korrigeerima oma tegevusi juba eelnevalt. me loomulikult ei hakka rakendama mitte mingisuguseid sanktsioone, äh, mis ei põhine aluslepingutel aga kui on tegemist maksebilansi tasakaalustamatusega, kui on eh, erinevused eh, konkurentsivõimes, siis on vaja tegutseda ja praegu on meil võimalus seda tegutsema, sellepärast et siiani pole tehtud mitte midagi. ning just tänu sellele rakkerühmale, nendele ettepanekutele, mis on tulnud komisjonist, saame me midagi ette võtta eh, just nimelt konkurentsivõime osas, mis on keskse tähtsusega valdkond me töötame praegu nagu laboratooriumis ja sellepärast ma ei saa aru teie skeptitsismist, sellepärast et teie isegi ei vaata, kuidas asjad lähevad, vaid teie tambite kõik maa sisse juba enne, kui midagi pihta hakkab. me valitsuse ja valitsemise osas teeme, läheme edasi samm-sammult kõikide institutsioonidega äh, ka e, finantsseire on teema, millega e, ülemkogu tegeleb, sellega tegelevad finantsministrid ja loomulikult seda teemat arutatakse ka Euroopa Parlamendis, ega see pole patt, kui te selle teema üles võtate ja miks mitte. tegelikult ei ole ju me, kellegi eesmärk kedagi äh, maa sisse tampida ma võin ju loomulikult eh, eh, teile karikatuuri vormis eh, rääkida sellest, mida tehakse nõukogus, aga ma ei taha seda teha, sellepärast et teemad on äärmiselt olulised, teemad on kriitilise tähtsusega ja ma ei räägi mitte ainult ülemkogust, vaid ma räägin nõukogust ja parlamendist. Teie peate tagama selle, et uued institutsioonid hakkaksid esimesest jaanuarist peale korralikult tööle. nüüd äh, finantsküsimustest rääkides, Euroopa on äh, liider maailmas. Äh, meile aplodeeritaksegi kahekümne poolt. härra Barroso tuli välja sellise mõttega, et panku on vaja maksustada, kas te arvate, et eh, see on populaarne idee, loomulikult ei ole, aga loomulikult eh, meie oleme esimesed, kes niisuguse asjaga välja tulid. kas te arvate, et finantstehingute maksustamine teeb eh, meid kellegi lemmikuks? loomulikult mitte, aga me lihtsalt astume julgeid samme, tuleme välja julgete ettepanekutega teatud valdkondades, nagu näiteks pankade maksustamine ja me oleme seda öelnud ka, kui e, üleilmselt kokku ei lepita, siis me vähemalt Euroopas e, tegutseme. mõned e, liikmesriigid on juba astunud sellesuunalisi samme ja mul on tõepoolest väga hea meel selle üle, seda tehti ka Belgias, kui mina olin peaminister, me olime praktiliselt ainukene maa, kes hakkas panku maksustama ma olen kuulanud eh, kõike seda, mida te ütlesite, ma eh, olin tõepoolest väga tähelepanelik, kuid mina vastan teile praegu sellises positiivses mõtmes ja ma eh, sooviksin, et ka teie oleksite positiivsemad, te võite mind kritiseerida, väga kõvasti kritiseerida, selle vastu mul ei ole midagi. kuid ma ütlen siiski, et need asjad, mis ära tehti, tehti väga tõsistes äh, Eh, tingimustes, sellepärast et selle aasta kolm-neli esimest kuud olid ikka ülimalt karmid ja praegusel hetkel mulle öeldi eh, väga palju kriitilisi sõnu, aga teised toetasid mind ja igatahes me läheme edasi. palju tänu ja nüüd härra Barossa. aitäh. mis puudutab konkreetset küsimust, mis esitati mulle finantsjärelevalve paketi osas, võin öelda, et finantsjärelevalve on tõesti Euroopa reformi lipulaev, sest eh, kogu see uus kord sõltub uuest ülesehitusest. näiteks oleme teinud ettepaneku eh, selles osas, et reitinguagentuurid võiksid kuuluda ühe selle uue järelevalveasutuse järelevalve alla. ja seetõttu ongi niivõrd oluline jõuda kokkuleppele selle järelevalve ülesehituse paketi osas, et komisjon tegi ettepaneku ja palus kõrgetasemelisel töörühmal, mida juhtis härra La-, La Rosier, esitada ettepanekuid Eh, me tahaksime väga tänada parlamenti toetuse eest ja ambitsioonide eest, see on aidanud meil tagada seda, et võtmetähtsusega valdkondades, eh, punktides ka nõukogu astuks samme edasi võrreldes sellega, milles lepiti kokku detsembris. aga loomulikult kõik peavad tegema kompromisse ja see on, eh, seda tuleb rõhutada Euroopa Liidus sest meil tuleb alati siin pidada silmas seda, et et alati võib keegi olla selline, kes ei taha piisavalt kaugele minna, mis tähendab, et põhimõtteliselt tuleb meil otsida kompromisse alati. aga võtmetähtsusega eh, teemadel, mis puudutab kas või eh, tarbijakaitset, eh, on parlament astunud olulisi samme ja eh, need on teemad, mis eh, on nõukogu jaoks suureks sammuks edasi, komisjon toetab seda ja mis puudutab eh, hoiuste tagatamise, tagatiste ja tagamise kavasid, on väga laiahaardelised küsimused ja valdkonnad. Ehm, tulevastel päevadel on väga palju toimumas, homme toimub kolmepoolne kohtumine ja kui me asjaga viivitame, ei lähe asjad kindlasti mitte kergemaks, suure tõenäosusega mõned eh, need, kes on esitanud reservatsioone, eh, kaevuvad eh, veelgi sügavamale nii-öelda oma kaevikusse. ja, ja see ei ole nende huvides, kes tahavad tõesti tõelist Euroopa arhitektuuri või, või, või korda äh, me sooviksime ju, et need uued järelevalveasutused hakkaksid tööle juba esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist ja ja see on sellepärast, et tegemist on kiireloomulise küsimusega, meil on vaja uusi reitinguagentuuride süsteeme, väga palju on juba ära tehtud finantsteenuste valdkonnas, järelevalve osas ja nüüd need asutused peavad alustama tööd aastal kaks tuhat üksteist ja seetõttu ma palun teid, nii nagu ma olen juba palunud Euroopa Parlamendi presidenti, kes kuulas mind, ma olen pöördunud ka liikmesriikide poole ja veel kord pöördun teie poole, parlamendi poole, näidata üles kompromissi vaimu ja tulla vastu tuleb silmas pidada seda, et ühenduse meetod, see on kompromisside tegemine, mitte jäigalt oma positsioonile jäämine. ja seetõttu komisjon ja seetõttu kutsub komisjon üles nõukogu andma järele, me oleme esitanud täna ametliku täieliku kompromissteksti ja me jätkame sõbraliku konstruktiivse surve avaldamist kõikidele osapooltele, et jõuda kokkuleppele. suur tänu, suur tänu ja nüüd meil on äh, individuaalkõnelejad, härra Kaaras, kaks minutit. härra nõukogu esimees, ma sooviksin öelda, et me jääme endiselt teema juurde, me täna siiski arutame ülemkogu järeldusi. mis ajas me elame? me peaksime olema natukene enesekriitilisemad. me peaksime olema siiramad selles osas, mis praegu toimub. ülemkogu konkreetsed tulemused vastavad Sanchez Carida, ei vasta Sanchez Carida ähm, lubadustele, mis ta tegi Strasbourgis. me, mina ei oota, et nõukogu hakkaks meid juhtima, mina ootan rohkem juhtimist siiski äh, komisjonilt, aga nõukogult ma ootan seda, et ta ei viivitaks, ta ei blokeeriks ja et ta toetaks komisjoni. nii et me saaksime igasugustele lubadustele ka kiiresti teo, tegusid näha. ma ei toeta ka kirjade saatmise meetodit. me oleme Äh, näinud neid Sarkozy ja, ja Merkeli kirju, nüüd me näeme ka Van Rompuy ja Barroso kirju, mis on äh, pööratud, suunatud neile endale, me, me saame kirju Obamalt, me saame kirju Kanadalt, aga me ootame projekte ja ettepanekuid, mitte kirju, kirjutage vähem kirju. keskenduge konkreetsetele tegevustele, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia, tehke sellest konkreetne vahend ja konkreetne projekt, ainult äh, majanduskasvu jaoks. pankade maksu osas ei ole mingisuguseid konkreetseid projekte otsustatud, meil ei ole Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegias mingeid konkreetseid projekte, meil ei ole mingeid olulisi projekte ka Euroopa järelevalve, Euroopa finantsturu järelevalve osas riskifondide osas äh, blokeeritakse mm, äh, trialoogis äh, finantstehingute maksud, krediidiriski ülekandetehingud. Need on samuti sattunud nõukogus blokaadi. ja Basel, siin selle, tänu sellele satuvad ameeriklased eelisseisu võrreldes eurooplastega. nii et ärge tehke enam mingisuguseid lubadusi, me pea ootame tegusid. suur tänu ja nüüd proua äh, äh, Perverš. suur tänu, härra president, äh, härra komisjoni president, härra ülemkogu president. strateegia kakskümmend kakskümmend on õnneks pidanud äh, kinni ühest eesmärgist, vaesusevastasest võitlusest. aga meie arvame, et äh, eelarvete konsolideerimine leiab aset liiga nõrgalt ja see takistab vaesusevastast võitlust. sellepärast, et siin on praegu surve alla sattunud avaliku sektori kulutused ja see puudutab eelkõige just, just äh, vähem kindlustatud. siin on tegu praegu arvamuste vahetusega ja meil oleks siin mõningaid ettepanekuid teha. makromajanduslikud küsimused äh, on väga olulised tänapäeval. meil on mure et äh, praegu äh, raputatakse oluliste rakendustingimuste kallal. ja et praegu äh, raputatakse selle tooraine kallal, mis võib, võib Eurotsooni ohtu panna meie jaoks on oluline sanktsioonide küsimus, te ise ütlesite, et me ei tohi sanktsioone kehtestada neile, kellel on juba äh, puudujäägid äh, eelarvetes olemas. me peaksime ennetavalt sanktsioonidele mõtlema. me peaksime riigilt, äh, mis on sattunud keerulisse olukorda, nõudma juba eelnevalt maksude tõstmist. on ka teisigi äh, võimalusi, näiteks hääleõiguse äravõtmine. suur tänu ja nüüd äh, proua Kullar pooletuseks minutiks. suur tänu, härra president. Te kõik kuulsite, mida ütles äh, Rahvapartei president, igatahes see ajas mul täiesti karvad püsti. meil on kriis, nemad tahavad tagasi äh, Ehm, sellist elu, nagu oli endisel ajal. E, nemad tahavad lahjendada La Rosier mm, projekti, aga teie ei saa ju ehm, keelduda Euroopa Parlamendile täitmast tema e, nõudmisi, sellepärast et teie tegelikult ütlete, et meil on kriis ja e, tehkem siis vähem. Euroopa Parlament ütleb, et kahe, et tuleb täita oma kohustusi. kahe tuhande üheksanda aasta ülemkogu hääletas eh, niimoodi, et igasugune kaasotsustamine eh, muutub võimatuks ja niimoodi edasi töötada ei saa. igatahes niisugune on meie positsioon. meie ei taha, et me läheksime tagasi sinna, kus, mis sellesse olukorda, mis oli enne, me tahame, et ühenduses oleksid toimuvad, eh, toimivad eh, institutsioonid ja tegelikult see ei sõltu ainult eh, liikmesriikide heast tahtest, vaid praegu me räägime siin sellest, et on osa lookmisriik, et osa liikmesriike ei täitnud üldse oma kohustusi härra Kožõšnik, üks minut uh.... austatud president, austatud äh, Euroopa Liidu Nõukogu president, austatud äh, komisjoni president ja austatud IMCO komisjoni esimees me oleme mitmel korral kutsunud äh, meile, meie ette esinema härra Monti, kes pani kokku väga nii-öelda seksika aruande, aga mis pani kahtlema meid Euroopa juhtide ambitsioonikuses ja valmisolekus äh, neid seksikaid ideid ka ellu rakendada. ja võib-olla kaudselt tahaksin teie käest äh, teada saada kuulduste kohta, et nii nõukogus kui komisjonis on teil kavas nii-öelda ellu kutsuda nii-öelda superkangelane ja siis äh, nii-öelda ebapopulaarne kangelane. mina ei taha, et tuleks jälle olukord, kus meil on äh, nii-öelda äh, sein Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. härra Portaž, palun. suur tänu, president. kõigepealt mis puudutab panku ja finantstehinguid, ütleksin nii, et mina tahaksin, et eh, finantstehingu maksust räägitaks vähem, aga hoopis rohkem oleksid tegusid. vaadake G kahtekümmet, oleme küll pioneerid, aga kas sellel pioneerlusel on ka mingisugune mõju? mis puudutab majanduspoliitikat, siis kuidas on võimalik, et nõukogu ütleb, et ta tahab Euroopas vähendada vaesust, kui samal ajal absoluutselt igast otsast eh, piiratakse eh, kõiki eh, liikmesriikide eelarveid, igal pool tõmmatakse maha liikmesriikide eelarvetes just sotsiaalkulutusi, see on tõeline probleem. kuidas me võime küll rääkida kasvust, kui samal ajal kõik liikmesriikide po äh, poliitikad on suunatud ainult ühele asjale, nimelt äh, tõsta makse, eriti käibemaksu ja vähendada palku. nõukogu nii nagu Vatikan, mis teeb äh, elu raskeks inimestele mujal see mingisugune hullus liikmesriikide eelarvetega ja see, et komisjon peab heaks kiitma liikmesriikide eelarved, enne kui nad saavad edasi toimetada, on küll veider. nüüd härra Van Rompuy, te räägite siin preventiivsetest sanktsioonidest riikide eelarvete suhtes, mis asi see on? see on täiesti, eh, see on täiesti vastuvõtmatu, inimesed ei nõustu sellega kunagi suur tänu, härra president, härra Barroso, härra Van Rompuy. Euroopa Ülemkogu punktis üksteist öeldakse, et soovite tugevdada just ennetavaid äh, sanktsioone, mis on seotud majandus- äh, ja äh, stabiilsuspaktiga. alustati ka arutelu osalejariikide vahel mis on seotud äh, nende äh, tingimustega. samuti peaksid nende, äh, kuid see paneb kehvemasse olukorda mõningate riikide, mm, mõningad riigid, ütlevad nende liikmesriikide ministrid avatud, lahtine küsimus on ka veel äh, stabiilsusmehhanismiga seotud, sellepärast et äh, vaesemad riigid ainult äh, muutuvad veelgi vaesemaks maksujõuetuse tõttu ja mina ei leia, et selline areng on õige. suur tänu ja nüüd härra Griffin. E härra president, Euroopa tööhõivestrateegia kõlab väga hästi, aga tegelikkus on hoopis midagi muud. toon ühe näite. tulevased vabakaubanduslepingu raames Euroopa Liidu India vahel, see mõjub hävitavalt äh, India põllumajandusele ja farmaatsiatööstusele. India väga mures äh, selle mõjule nende jõukusele. kui indialased peavad nii palju, äh, nii paljust loobuma, siis, siis küsige, mis see toob kaasa näiteks Ühendkuningriigi töötajatele Eh, sellega eh, tuleb meil suur immigratsioon eh, suurtel rahvusvahelistel firmadel, nemad saavad õiguse tuua Indiast töötajaid, kes asendavad kohalikke britte. India Euroopa Liidu kaubandusleping mõjub negatiivselt nii palkadele kui väljavaadetele sadadele tuhandetele Briti töötajatele, inimestele. see ei ole mitte tööhõive strateegia, vaid täielik röövimine Jose Manuel Garcia Margaloi Marfil. härra Markel, palun. suur tänu, president. mis puudutab finantsjärelevalvet, siis ainukene eh, tõsine meede on see, eh, et me eh, räägime majanduse juhtimisest Eh, tegelikult mulle tundub, et me siin pingutame natukene üle. Eh, meie ei ole üldse lähedal mingisugusele kokkuleppele ja see ei ole ka üldse nõukogu presidendi eh, asi öelda meile, kuidas me peaksime edasi minema, tegelikult peab omavahel leppima kokku ülemkogu, nad peavad leppima kokku, mis asi, e, milline on miinimum ja tegelikult meil on vaja tehnilise harmoneerimise reegleid. E, ja selleks ei ole meil vaja mitte mingisugust erilist e, organisatsiooni artikkel üheksateist annab eh, sellele võimaluse, komisjon saaks töötada selle artikli alusel koos eh, olemasoleva organisatsiooniga ja nüüd siis praegu eh, on vaja mingisugust uut organisatsiooni, et Euroopa pangad saaksid koos töötada. Need pangad, mis on läinud pankrotti, on ohuks kõikidele, nende peab olema erakordselt ettevaatlik nendega Eh, pangandusjärelevalvel peab olema eh, võimalusi kasutada vahendid, et ei tekiks dominoefekti eh, ja selle kaudu ei tohiks ajada maksumaksjaid pankrotti. ja veel meil on vaja rahasid, mis on selle sektori sees kõrvale pandud, sellepärast et meie ei peaks teatud inimeste ebamõistlikku uhkust oma taskust kinni maksma. esmaspäeval rääkis härra Barroso eh, eh, ja võetakse ära eh, kõnelejalt mikrofon, härra Kašman. aitäh, president, president Barroso, Van Rompuy, mul on üheksakümmend sekundit aega rääkida, seda ei ole palju, aga palun mõelge selle üle järele olles raportöör aastatuhande arengueesmärkide eh, vahearuande osas, eh, ütlen, et ÜRO leiab, et üheksakümne sekundiga mm, sureb eh, nelikümmend viis inimest maailmas, üks surm iga sekundi järel surmadesse, mida on, haigustesse, mida on võimalik ravida, nälga, mm, aidsi, tuberkuloosi, malaariasse iga sekund, iga kahe sekundi järel sureb keegi ja seetõttu tuleb meil täita need ülesanded, mis meile, mis me endale oleme võtnud aastatuhande arengu ees, arengueesmärkide osas ja me peame jätkama nende elutähtsate projektide finantseerimist. mul on veel kakskümmend sekundit mm, aega ja palun, ma ei räägi midagi rohkemat, aga mõelge, kui palju inimesi selle üheksakümne sekundi jooksul suri, mil mina rääkisin You, aitäh. proua Bowles, üks minut, palun aitäh, härra president, president Van Rompuy, mul on väga hea meel näha teid eh, siin EKANi komisjoni juhatajana, ma ütleksin, et et hea meelega tahaksime teid eh, rohkem näha meie komisjoni ees eh, tutvustamaks rakkerühma tööd, kui me räägime mitmepoolsest järelevalvest, siis kaasotsustusmenetluse raames oleme ka meie kaasotsustajad ja mida pikem on see vahemaa meie vahel, seda rohkem läheb meil aega selleks, et mõista teie mõtteid ja saada aru teie poolt väljapakutust. tulles nüüd ülemkogu järelduste juurde, siis äh, ma tean, et seal kutsutakse üles kiiresti vastu võtma järelevalvemeetmete paketti ja tuletusinstrumentide õigusaktid, aga mitte kapitalinõuete äh, direktiivi, mis äh, paneb kapitali kauplemisprotokolli, kauplemisprotokolli kapital jäeti kõrvale aga, aga see oli üks äh, põhjusi, miks meil tuli finantskriis ja äh, tehingud, äh, mis karistamatult toimusid. see kapitalinõude direktiiv mõjutab negatiivselt ka kasiinosid, miks siis mitte on seda paketi samuti vastu võtta, aga sellega tegeleda kiiresti. lõpetuseks, mis puudutab pankade stressiteste, siis need tuleks avalikustada ja seda oleks pidanud ammu juba teinud ja kui me oleksime seda kiiremini teinud, siis me oleks saanud paljusid riigivõla probleeme vältida. aga oluline on see, et stressitest hõlmaks kõiki turu poolt välja toodud probleeme ja väljakutseid, vastasel korral läheb olukord veelgi hullemaks, aitäh. One... Eh, proua Tsavela, üks minut. lugupeetud härra presidendid, tõesti väga hea meel on, et ka Euroopa Liidu Nõukogu president on siin, teisi presidente me näeme vahetevahel ka Strasbourgis. ma sooviksin teile öelda, et teil on tõesti väga äh, kaine lähenemine olnud nendele teemadele ja see on väga äh, teretulnud. nüüd, härrad presidendid Eh, viimasel ülemkogul eh, Saksamaa eh, aktsepteeris seda, et Euroopa Liit vajab majanduse juhtimist, kuid nüüd keelduti järgimas Prantsusmaa soovitust ja see tähendab seda, et tuleb tegutseda kuueteistkümne Eurotsooni liikme tasandil valitsuste vaheliselt. see tähendab, et me, meie eesmärgiks on ikkagi kahekümne seitsme liikmesriigi äh, majanduse juhtimine. aga kuidas äh, saab seda teha, kui meil on kaheksateist erinevat äh, valuutat, erinev maksusüsteem, erinevad ähm, intressimäärad ja nii edasi, ma kardan, et me jõuame tagasi väga keerulise struktuuri juurde. suur tänu ja nüüd härra Ehrenhauser väga lühidalt mõningad äh, kommentaarid Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend kohta. ma arvan, et me võime siin rääkida tõesti ähm, edusammudest, kui me räägime siin majanduskasvust ja selle sidumisest jätkusuutlikkusega, kuid me ei tohi unustada seda, et põhiprobleemi me sellega ei lahenda, sellepärast et põhimõtteliseks küsimuseks on ikkagi see, et kuidas me praegu sellest majanduskasvu sundusest välja pääseme, kuidas me äh, majandus- ja finantskriise tulevikus saaksime ennetada ja kui ma selle küsimuse esitan, siis arvatavasti me peaksime rääkima ka äh, rahandusreformist, põhjapanevast rahandusreformist ja siinkohal me peaksime vaatama, kas äh, võib-olla me peaksime äh, laenu andmise pankades suurema kontrolli alla panema, siin on Äh, siin on küsimused, millele saab vastata ainult väga tugeva poliitikaga. suur tänu. suur tänu ja nüüd proua Hübner. suur tänu, president. lugupeetud, lugupeetud presidendid, finantsreformid ei äh, asenda ähm, struktuurireforme ja äh, konkurentsikasvu poliitikaid ja sellepärast ma tahaksin rääkida lühidalt eh, eh, ühtekuuluvuspoliitikast eh, Euroopa kakskümmend kakskümmend poliitika elluviimisel. see on äärmiselt oluline, sellepärast et et, et ainult ühtekuuluvuspoliitika tagas teatud edu Lissaboni eh, strateegiale. Eh, niimoodi öeldi ka komisjoni teatises, sellepärast et siin eh, leiti võimalus, kuidas ühenduse ressursse anda liikmesriikidele ja kohalikele võimedele, see aitab ellu viia ühenduse eesmärke kodanikele arusaadaval moel ning see eh, näeb ette ka tõhusaid sanktsioone. mis puudutab majandusjuhtimist, siis ma toetan tugevalt seda ideed, et vaja on minna kaugemale eh, eh, finantsjärelevalvest, vaid tegeleda on vaja põhjustega, mis tekitavad tasakaalustamatust. täna on ju näha ja ma ütlen seda kõva häälega, et finantsjärelevalve ei töötanud, stabiilsus eh, kasvupakt ei töötanud. kui me ainult loodame kesksele fis eh, fiskaaldistsipliinile, siis võib-olla me saame Euroopa majandusliku juhtimise, aga eurooplastele see midagi ei anna. suur tänu ja nüüd Bessie eh, Ramon. aitäh, president, härra Van Rompuy, härra Barroso nõustun teiega ühes aspektis, mida ma tahaksin välja öelda. nimelt see puudutab eelmise neljapäeva koosolekut. ülemkogu tõepoolest võttis vastu olulised otsused, otsused, mis veel neli kuud tagasi oleksid olnud mõeldamatud. nii et me peame olema julged ja selle ausalt välja ütlema. kriis tõepoolest paneb Euroopa liikuma, see on selline ajalooline äh, konstantne nähtus. selleks, et midagi muutuks, on vaja tõsist kriisi ja kui tõsine kriis on aset leidnud, siis suudetakse Euroopas otsustavalt samme astuda. nii et need otsused, mis võeti vastu ülemkogul, need on üles loetletud, aga oluline on läbi vaadata ka alusleping ning kutsuda kokku valitsustevaheline leping et äh, vastata protokollil kolmkümmend kuus Lissaboni lepingust ja äh, tõsi on see, austatud daamid ja härrad, et äh, see tähendab seda, et meil on tulemas kaheksateist uut liiget siia kotta ja kaheteistkümnel liikmesriigil on õigus õiglasemale esindatusele kui tänasel hetkel. aga see selleks. see, et nõukogu on langetanud otsusse Eh, suurendada parlamendiliikmete arvu ja, ja minu arvates, minu teada eh, valitsuste vaheline konverents on selle otsuse juba langetanud, seetõttu tahaksin tänada selle eest härra Rompuid ja ka sellest, et kakskümmend seitse liikmesriiki ratifitseerisid sellise otsuse ja andsid parlamendile parema esindatuse taseme, lubades kaheksateistkümnel uuel liikmel esindada oma liikmesriike. suur tänu, president, härra Van Rompuy, härra Barroso. kõigepealt ma tervitan Euroopa Ülemkogu möödunud nädala otsust alustada läbirääkimisi Islandiga täna välisasjade mm, komisjonis eh, koostasin mina raporti eh, Islandi kohta ja see raport sai suure häälteelamuse. selle eh, raportiga ütlesid minu kolleegid, et nad on nõus Islandi liitumisega. aga me peame leidma lahendused niisugustes sektorites nagu kalandus. me tõepoolest usume, et Island saadab oma eesmärgid, et ta võtab üle ühenduse õigustiku ja saab e-, Euroopa perekonnaliikmeks Islandist oleks Euroopa Liidul kasu, seal on demokraatlik traditsioon, eh, kaitstakse loodust ning nad võivad eh, viia ellu Euroopa eh, poliitikat Arktika regioonis. loomulikult võidab ka Island ise, ta saavutab majandusliku stabiilsuse, saab suurema hääleõiguse rahvusvahelistes küsimustes ja hakkab osalema äh, Eh, ühisel turul. aga inimeste suhtumine Euroopa Liiduga liitumise osas on eh, väga erinev, me arvame, et oleks vaja laiaulatuslikku arvamuste vahetust sellel teemal, see võiks olla väga kasulik selleks, et eh, Islandi liitumisega seotud negatiivsed ja positiivsed küljed välja toodaks ning see aitab teha islandlastel oma valikud. E, lõppkokkuvõttes oleks vaja korraldada referendumit, et näha, kas e, tõepoolest Islandi inimesed toetavad Euroopa Liiduga liitumist. tänan. aitäh, e, proua Pridides. suur tänu me näeme, et Euroopa majandus ja mm, majandused on väga erinevad äh, põhjas ja lõunas. põhjas oli keskendatud eelkõige just rasketööstusele ja lõunas teenuste tööstusele. kui lõuna, eh, Lõuna-Euroopa peaks võib-olla oma tööstusstruktuuri muutma, kuid äh, praegu on äh, satutud hoopiski laenukoorma alla põhjapiirkonnad aga äh, suutsid ennast päästa praegusest kriisist seetõttu, et nad said oma tooteid eksportida. nii et me näeme, et erinevatel piirkondadel on siin praegu erinevad äh, eelised ja puudused. selleks, et sellest nõiaringist äh, välja saada, peavad äh, lõunapiirkonna riigid loomulikult ette võtma oma eelarve kohandamised, kuid nad peaksid ka konkurentsivõimelisemaks muutma, selleks et nad suudaksid tõesti saada ekspordiriikideks me peame siin mõtlema kas või eurovõlakirjadele, kuid praegu näiteks suhteliselt äh, rikas äh, Saksamaa soovib äh, võtta oma meetmeid, see tähendab, et sisetarbija Saksamaa saab kasu ja Saksamaa muutub ka atraktiivsemaks investeerijatele praegu muutuvad kõik riigid hoopiski üksteisele konkurendile, selle asemel, et olla solidaarsed. Need eelised, mis juba riikidel on, need ainult tugevnevad ja nõrkade riikide nõrkused tugevnevad, suurenevad veelgi. nii et me peaksime need puudused kõrvaldama Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegiaga. suur tänu ja nüüd härra Menduste Viigo. suur tänu, härra president majandus- ja äh, sotsiaalkomisjonist, härra Van Rompuy, te tõite võrdluse äh, selle kohta, et me justkui ehitame päästepaate alles siis, kui äh, laev on juba uppunud. nüüd me peame vaatama tulevikku. nii et me peame õigeaegselt oma päästepaadid valmis ehitama Te mainisite ka äh, liikmesriikide eelarvete ranged äh, eela-, järelevalvet, sellega ma olen nõus. Te rääkisite ka sellest, et äh, komisjon peaks seda järelevalvet teostama, enne kui liikmesriikides eelarved vastu võetakse. ma arvan, et see oleks päris hea idee. nimelt, et ma sooviksin äh, ma ootaksin teilt rohkem äh, hulljulgust, härra Van Rompuy. sest mina olen meelsamini euroopaliku järelevalve all kui valitsuste järelevalve all, kes ei suuda oma kohustusi täita. eelnevalt äh, mõned parlamendiliikmed ütlesid, et need, kes äh, eurotsooni ei kuulu, et neil on ükskõik, mis Euroopas toimub, kuid minule äh, tekitab muret ka äh, Eurotsooni väliste riikide äh, valuuta saatus, sest see mõjutab ju ka Eurotsooni. ja viimane küsimus see ajal. on keeruline rääkida vaesusevastasest võitlusest, aga mina arvan, et me peame siiski võitlema sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vastu. kahe tuhande kümnes aasta on ka vaesusevastase võitluse aasta ma ootan siin komisjonilt ka äh, poliitilisi meetmeid siin valdkonnas, suur tänu. suur tänu ja nüüd äh, proua Katrin Trautmann. Euh, austatud presidendid, te ütlesite meile mõni aeg tagasi, et Euroopa peab olema G kahekümne tippkohtumisel kindlalt üksmeelne ja näitama, et meie sammud on usaldusväärsed aga kõigepealt me peame olema usaldusväärsed juba endi kodanike silmis ja selleks meil on vaja usaldusväärseid instrumente. vaatasin ülemkogu järeldusi seitsmeteistkümnendast juunist, kus räägiti eelarvedistsipliinist, makromajanduslikust järelevalvest ja finantsteenuste järelevalvest ja tuleb öelda, et usaldusväärsust see ei tekitanud. teiseks, kuna meil täielikult puudub solidaarsus, mm, siis ma ei usu, et Euroopa Liit suunab, suudab siin eh, eesrindlikke samme astuda. meil on siin tasakaalustamatus, majanduslike ja mm, valuuta aspektide vahel meil on mm, kakskümmend seitse erinevat liikmesriike, riigi oma süsteemiga. oluline on koordineerida majanduspoliitikat. Eh, lõppkokkuvõttes ju kõrget hinda maksavad meie endi kodanikud ja me ei saa mitte ainult turgudele kinnitada, vaid me peame oma kodanikele kinnitama, et me tõesti võitleme majanduskriisi vastu. eelarvedistsipliini, distsipliin ei tohi praeguse kriisi käigus olukorda veelgi hullemaks muuta. me peame näitama, et meil on tõesti piisavad äh, finantsvahendid selleks, et tagada majandus kasv ning äh, ka usaldusväärsed investeeringud jätkusuutlikkusse. inimesed on vihased, mures, ärevil ja me ei taha, et tekiks hüsteeria. proua Delvaux, austatud eh, presidendid, tihtipeale öeldakse, et et vajadus kohustab, kui on tegemist seadusloomega, aga siin me peame olema innovatiivsed, uuenduslikud. see, mida me saime ülemkogult, oli kokkulepe astuda samm edasi, tegelikult see kujutab endast eh, suurt sammu edasi, meil on majanduslik mitmekesisus ja lihtsast koordineerimisest siin ei piisa. kas me suudame luua tõelise eelarvelise konföderatsiooni? Eh, sest eh, me oleme niimoodi otsustanud, no eks me näis, kas me seda suudame Äh, tulles nüüd äh, stabiilsuse kasvupakti äh, preventiivse osa juurde, see on väga hea, mitte mingit eelarvedistsipliini ei ole võimalik saavutada ilma sanktsioonideta, aga kas meil need sanktsioonid on? ei ole. ja sellest on väga kahju. Ähm, ma väga hea meelega tahaksin näha, mida otsustatakse sanktsioonide osas, siis konkurentsivõime hindamine, see on väga hea, kuna meil on vaja konkurentsivõimet parandada saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, siis äh, pangamaksud, finantstehingute maksustamine, panganduse järelevalve, kõik need on sellised otsused, mis äh, mõned kuud ja nädalad tagasi olid äh, lihtsalt hüpoteetilised, mingi illusioon, jah, niimoodi see oli siin ei ole toimunud äh, sügavat kultuurilist äh, muutust. loomulikult äh, jah, me astume väikeseid, väikesed sammud korraga, aga sügisel on tõesti vaja käegakatsutavalt nende poliitikate osas midagi muuta ja astuda samme. ja see näitab, kas need järeldused olid lihtsalt tõepoolest suureks sammuks edasi või olid need lihtsalt tühjad sõnad. nii et loodame, et et see on suur samm edasi, tõeline. aitäh, eh, Lukas Susta. suur tänu, härra president, härra nõukogu president mina olen täna viimaste kõnelejate hulgas ja seetõttu ma sooviksin neid natukene lohutada. ma arvan, et te olete teinud väga head tööd. Te ütlesite, et te ei väljenda, teie olete ikkagi esi-, esindajate Euroopat ja see on Äh, paljude inimeste jaoks ei ole nii iseenesestmõistetav ja seetõttu ma paluksin, et te jääksite selle rolli juurde, nii et äh, Euroopal oleks äh, stabiilne juht, meil on vaja seda stiimulit selleks, et ka valitsused läheksid sõnadelt tegudele. me hindame väga seda, mida te viimatel kuudel olete teinud rakkerühmas. me tervitame ka seda, et valitsus ja äh, riigijuhid on nüüd äh, hakanud, pidanud hakkama ka olulist dokumenti koostama, et kui see tõesti ka rakendatakse, siis öö, äh, oleks see äärmiselt oluline liikmesriikide majanduste jaoks. siin on räägitud nii pankade maksust kui finantstehingute maksust, kas see ka rakendub, seda me peame veel ära ootama, me peame ära ootama ka rakkerühma edasised eh, ettepanekud ja vaatama ka, kas selline eh, meede tõesti tõhusaks muutub. meie soovisime eh, saada põhiseaduslikku protsessi, mis lõppes siis Lissaboni lepinguga ja me tõesti väga loodame, et teete kõik selleks, et sõnadest saaksid teod ja härra Hekmark. Um, palju tänu, palju tänu selle eest, et äh, tulite täna siia meie ees, esinesite. ma usun, me võime kõik tervitama, tervitada ülemkogu järeldusi ja kokkulepitud eesmärke. mul on kolm märkust, esimene puudutab neist eurot. ma usun, et kui me saavutame need eesmärgid, mis on endale võetud, siis ma tahaksin rõhutada seda, et oleksid tõesti sätestatud äh, selged sanktsioonid nendele, kes äh, reeglitest kinni ei pea, siis võib-olla euro tõesti, me näeme võib-olla tõesti euro taassündi äh, palju tugevamas raamistikus, kui meil kunagi varem on olnud ja see oleks tõeline panus Euroopa majandusse, aga see tähendab ka seda, et meil on vaja majanduskasvu osas palju ära teha ma tervitan ka siin seatud selgeid eesmärke, aga tahaksin meile kõigile meelde tuletada, et raske töö ja rasked valikud seisavad meie ees. ja neid me ei langeta mitte ainult eesmärkide seadmisel, seda me õppisime Lissaboni protsessi raames, meil on vaja avada enda, ennast äh, rohkemale kaubavahetusele, investeeringutele seda on vaja teha, vastasel korral me oleme lihtsalt natukene aega juurde võitnud ja probleemid tulevad meie juurde kõik tagasi. lõpetuseks, me oleme jõudnud globaalse majanduse faasi ja kätte on jõudnud aeg vähendada oma eelarve puudujääke ja seda nii USA-s kui Euroopas ja me kõik teame, millised on ohud, eh, kui me eh, sellega nii-öelda tõmbame kokku majanduskasvu ja selles mõttes see, mis on kirjas järeldustes Doha arenguvooru kohta, seda tuleb tugevdada ja seda tuleb tugevdada selliselt, et see muutuks järjepidevaks. ma saan aru äh, äh, finantstehingute maksu, mis isegi äh, eesistuja segab vahele, aitäh. kolleeg Pavel Zalevski suur tänu, üheks minutiks härra Zelevski. suur tänu. komisjoni ja nõukogu presidendid. kriis on meile näidanud, et me endiselt ei ole piisavalt äh, ühinenud ja piisavalt integreeritud. vaatamata lepingule ei ole meil korralikku majanduse juhtimist veel. me peaksime olema ühinenud. ja meil on praegu dominoefekt, ühes äh, äh, riigis puhkes kriis ja äh, see levis ka teistesse riikidesse. ma arvan, et meil on vaja majanduslikku koordineerimist, meil on vaja kehtestada sanktsioone riikidele, kes on rikkunud eeskirju, kuid mul on hea meel näha, et me ei ole loonud äh, nii-öelda eksklusiivset klubi Euro pluss liikmetele meil on vaja loomulikult tugevdada nende olukorda, kes on praegu klubis, kuid meil on vaja ka arvestada nendega, kes soovivad Eurotsooniga liituda. me peame ukse hoidma avatud ja nemad peaksid samuti saama osaleda otsustusprotsessis. suur tänu ja nüüd Juta Steinbrück. austatud presidendid me räägime siin kõik majanduskasvust ja tööhõivest ja me üritame ka kriisi tagajärgi kaotada, kuid me peaksime ka õppima mineviku vigadest ja siinkohal on äärmiselt oluline üks teema minu jaoks, me ei tohi seda unustada ja see on vaesusevastane võitlus. mul on äärmiselt kahju, et Euroopa riigi- ja valitsusjuhid ei olnud nõus komisjoni vastavaid ettepanekuid ka rakendama see ülemkogu, toimunud ülemkogu signaal on see, et Euroopa tegelikult ei tunne huvi vaeste vastu. siin on liiga vähe ära tehtud, siin on puudu poliitilisest tahtest ja tõesti, me oleksime oodanud, et Äh, komisjon oleks tõesti vastu võtnud selle ettepaneku, et vähendada äh, vaesustaset kahekümne viie protsendi võrra, sellepärast et vaesus on häbiplekiks Euroopale. suur tänu. proua Isabel Duran nüüd. lugupeetud äh, härra president, ma tegelikult soovisin pöörduda härra Van Rompuy poole, aga ta just lahkus ruumist. ma soovisin öelda järgmist siin öeldi, et me peaksime hakkama karikatuure joonistama, kuid minu meelest just tema ise ei tohiks seda teha. eriti, mis puudutab eelarve kontrolli. ja nüüd üks kommentaar selle kohta, dokumendi kohta, mis tuleb eelarve äh, kontrolli komisjonist. siin on räägitud konvendist, mis hakkaks tegelema eelarve küsimustega nimelt, et kõik liikmesriikide eelarved äh, allutatakse ühistele reeglitele. ma arvan, et äh, siinkohal on veel äärmiselt palju äh, teha ja on hädavajalik siin praeguseid võimalusi kasutada, sellepärast et kontrolli ja koordineerimismehhanismid on siin vaja üles ehitada. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. Onorevole president, onorevoli kolleegi, ascoltato con attenzione gli interventi del president. president, kallid kolleegid, kuulasin suure tähelepanuga seda, mida nõukogu ja komisjoni presidendid meile rääkisid, nad mõlemad ütlesid, et nad on valmis tegema koostööd parlamendiga selleks, et äh, tulla toime tuleviku väljakutsetega ja töötada välja toimiv strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend. ilmselt äh, rakkerühm äh, esitab ka omapoolsed ettepanekud, tuleb silmas pidada ka rahvusvahelisi arenguid tuumaareenil, nii et siin on väga palju teha aga Euroopa on kriisis, me oleme e, kaotanud e, tuhandeid töökohti ja e, midagi väga head ei ole silmapiiril näha, me räägime miljonitest uutest töökohtadest, mida, mida luuakse Euroopa kaks tuhat kakskümmend raames, aga need on põhiliselt seotud väga kõrgelt haritud ja oskustöölistega, aga mitte teistega Eh, suur tänu, härra president. härra Van Rompuy ütles, et ähm, samm-sammult äh, aegamööda ja ma saan aru, kui keeruline see on, sest aegamööda tähendab seda, et äh, meil on äh, puudu heast tahtest liikmesriikides, see tähendab seda, et äh, aegamisi hakatakse dokumente nõukogus äh, rakendama, kuidas me saame, kuidas me saame muuta olukorda selliseks, et aega möödas saaks kiiresti? poliitiline, poliitilise juhtimise tugevus Euroopas seisneb just selles, et me peame võtma algatusi ja algatuse õigust peaks kasutama just komisjon, temal on see pädevus, komisjon peab protsessid lõpuni viima, komisjon peab olema võimeline uuendusi läbi viima. suur tänu, härra kolleeg. ja nüüd härra Barroso. Uh, aitäh. siin uh, isegi mõned, kes mulle küsimusi esitasid, ei ole enam kohal, aga ma vastan ikkagi kõigepealt, mis puudutab Euroopa Parlamendi rolli strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend, mis tegi paljudele teile muret ja milline on mm, parlamendi roll, parlamendi õigused selle strateegia koostamisel. jah, tõepoolest, Euroopa Parlament mängib siin võtmetähtsusega rolli, meie ühine vastutus ei, eesmärk on tõesti struktuurireformid ellu viia, strateegia kokku panna, selleks, et, et olukord äh, saaks mm, järgmisel aastakümnel olema palju parem kui viimase aastakümne jooksul. ja meie omalt poolt oleme nii-öelda põhialgatused esitanud äh, ning digitaalse agenda esimene põhi äh, algatus on juba välja käidud ning kuus tuleb veel selle aasta jooksul. nagu näete, programm on väga intensiivne. see hõlmab nii seadusandlikke eesmärke ja siin me tõesti ootame, et Euroopa Parlament toetab meid selles, et me tõesti kiiresti saaksime need ettepanekud vastu võetud ja ma tõesti loodan, et vastavad algatused kiiresti parlamendist jõuavad läbi käia ja millised on need õppetunnid, mida me saime Lissaboni strateegiast, mida arvesse võtta strateeg-, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames? ma usun, et on aeg sellised üldised arutelud lõpetada ja tulla konkreetsete ettepanekute juurde ja me peaksime äh, tulema tõesti konkreetsete küsimuste juurde, milleks on strateegia viis äh, põhiküsimust, tööhõivepoliitika, innovatsioon, teadus-arendustegevus, haridus, vaesuse vastu võitlemine ning äh, siseriikliku tulemuslikkuse järelevalve. me peame teostama järelevalvet tõesti riikide tegevuse üle ja riigid panevad oma strateegiates kirja isiklikult endale võetud eesmärgid ja me peame teostama järelevalvet nende täitmise eest. ma tean, et osad teist ei ole rahul, et, et äh, seatud eesmärgid ei ole piisavalt ambitsioonikad ja et ei ole ette nähtud piisavat järelevalvet, aga siiski me oleme siin saavutanud edasiminekuid, äh, seda tuleb tunnistada see, et, et meie rahvuslikes reformiprogrammides on konkreetsed eesmärgid seatud, võimaldab meil ka teostada järelevalvet selle üle, mida on ära tehtud, mida riigid endale võetud ülesannete osas on tõesti tegelikult ka teinud. ja minu meelest siin me oleme täiesti tulnud vastu Euroopa Parlamendi üleskutsele ja arvestanud Euroopa Parlamendi seisukohtadega. ja veel üks prioriteet see on ka käesoleva aasta motoks võitlus vaesuse vastu. kutsuti üles arves-, kasutama seda, et aasta kaks tuhat kümme on meil vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta, et me peaksime seda ära kasutama oma poliitikate läbisurumisel. loomulikult siin tuleb arvesse võtta lähemuspõhimõtet ja, ja lõppkokkuvõttes me teatud äh, kohustuste võtmist äh, liikide poolt juba äh, saavutasime ja seda juba käesoleva aasta raames. nii et äh, me kindlasti arvestame sotsiaalse reaalsusega Euroopas. ja nüüd Euroopa Parlament, olles eelarvepädevusega institutsioon, kindlasti teostab järelevalvet eelarve täitmise üle ja mm, see eelarve järelevalve peab olema üheks prioriteediks septembris vaatame uuesti läbi eelarve ja arutame ka uue finantsperspektiivi tulevikku. Ehm, arutelude käigus on juba ettepanekuid äh, tehtud, näiteks äh, Alan Massouri äh, aruandes käesoleval nädalal tehti ettepanekuid selle kohta, kuidas finantseerida strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend kriisi ajal. ja nüüd me peame mõtlema selle üle, mida on võimalik kulutada nii-öelda Euroopa tasand, tasemel ja mida liikmesriigi tasemel ja kuidas see üksteist täiendaks. komisjoni nimel võin teile öelda, et meie oleme pühendunud selles, sellele, et antud valdkonnas edasiminekut saavutada. ja nüüd äh, aastatuhande arengu eesmärgid. ma äh, täiesti nõustun sellega, mida siin räägiti, me peame nii-öelda äh, asjadega edasi liikuma ja loomulikult meil on kõikidel liikmesriikidel eelarvelised piirangud ja väga raske on ähm, kindlalt öelda, et kõik suudavad omale võetud kohustusi täita. kirjas koos härra äh, Rompuiga pöördusime G kahekümne kolleegide poole antud teemal ja kinnitame üle Euroopa Liidu nimel võttes arvesse neid kohustusi, mis liikmesriigid endale on võtnud, et Euroopa Liit jätkuvalt toetab seda, et saavutada aastatuhande arengu ees, arengueesmärgid aastaks kaks tuhat viisteist. ma usun, et see on võimalik siis, kui kõik äh, partnerid oma kohustused täidavad. nii et see on see sõnum, mille me viime G kahekümne vii-, G kaheksa kohtumistele Kanadas mõned teist äh, esitasid küsimusi stressitesti kohta. ma usun, et äh, see oli selline väga positiivne sõnum enne G kahekümne kohtumist äh, Torontos Euroopa nii-öelda väl-, väljavaadete kohta. ülemkogu võttis endale kohustuse antud valdkonnas, seda on arutanud, arutatud kõikide sidusrühmadega, eriti just Euroopa Panganduse Järelevalveasutuste mm, komitees on seda arutatud, e, nii-öelda on arutatud seda nii järelevalveasutustega kui ka rahandusministritega. viimase, e, paari järgmise päeva jooksul langetatakse lõppotsus, komisjon on loomulikult mänginud tugevat rolli selles protsessis, tagamaks, et e, meil oleks tagatud nii lai esindatus kui võimalik, võttes samas arvesse ajakava, mis on Äh, välja pakutud teine juuli siis avaldamiseks, tulemuste avaldamiseks. ma usun, et äh, tulemuseks äh, tulemus ideaalsel juhul peaks võtma arvesse viimaseid arenguid riigi võlakirjade turul ning õigesti võtma arvesse ka seda survet, mis on riigi võlaturgu, võlakirjade turgudel. nii et neid teemasid on arutatud ja äh, töö jätkub äh, kõikides asjasse äh, puutuvates asutustes, sealhulgas ka komisjonis ning paari järgmise päeva jooksul langetatakse otsused. lõpetuseks mainisite naftareostust Mehhiko lahel. hiljuti kohtusin PP Eh, tippjuhtidega ja nad eh, tõesti eh, kinnitasid, et nad astuvad kõiki vajalik, kõik vajalikud sammud selleks, et, et ka, ka vältida tulevikus vastavaid katastroofe. Nad lubasid astuda kõiki, kõik sammud, mis vajalik selleks, et prioriteetsena käsitleda kodanike ja keskkonna ohutust Nende teemadega me oleme tegelenud juba enne kriisi eh, kokkusaamisel eh, Balti riikidega, kus on osalenud eh, mõned partnerid nagu Soome, esitasid küsimusi selle kohta nii-öelda tagajärgede kohta, kui, kui Läänemeres peaks midagi juhtuma, sarnane katastroof. nii et ka see on teema, mille kallal me juba töötame. ma usun, et selline me peaksime vältima ülepeakaela reageerimist loomulikult, loomulikult sajaprotsendilist tagatist ei saa keegi anda, kõik, väga palju sõltub sellest eh, ettevõtja nii-öelda tööpraktikast ja tavadest. Eh, Mehhiko lahes toimunud õnnetus kindlasti toob välja kitsaskohad, nõrgad kohad, nii et me jätkame dialoogi. volinik Oettinger Potočnik on eh, kontaktis tööstusharu esindajatega Eh, nad on olnud varem ja ka sellel nädalal toimub eh, kokkusaamine, eh, toimub õppus, mida juhib Euroopa Mereohutusamet, nii et me oleme tõesti kiiresti reageerinud ja tulles nüüd viimase küsimuse juurde, mille tõstatas Mauri Maarjo, ma tahaksin temale ja parlamendile kinnitada, et komisjon kindlasti tuleb välja kõikide algatustega hea koostöö vaimus äh, institutsioonide vahel, sest nii nagu ma, nagu ma juba varem ütlesin ja ma olen seda korduvalt öelnud, jah, tõepoolest, äh, komisjon, majandusvalitsus äh, Euroopas nendes küsimustes, mille liikmesriigid on andnud üle Euroopa Liidule, aga loomulikult meil tuleb teha koostööd kõikide institutsioonidega, nii et loomulikult ülemkogul on väga äh, selge ja tähtis roll, kellega me teeme koostööd ja ka Euroopa Parlamendil on samavõrra tähtis roll, kellega me teeme koostööd, nii et vaid partnerluses on meil võimalu-, võimalik saavutada edu ja edasiminekit ja tahaksin tänada neid parlamendiliikmeid, kes on olnud nii vastupidavad, kes on veel täna siia jäänud kuulama, seda on meil vaja ka meie majandusel aitäh, president, aitäh, kolleegid, ma lõpetan arutelud, lõpetan selle sessiooni, järgmine sessioon on viiendal juulil, kaheteistkümne päeva pärast Strasbourgis, aitäh!